Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. daamid ja härrad, istung on alanud. mul on üks teadaanne, nimelt. Äh, skleroosis multipleksi vastase võitluse kirjalik deklaratsioon, sellele on alla kirjutanud enamus parlamendisaadikutest ja seega vastavalt kodukorra reeglile üks, kaks, kolm saadetakse see edasi adressaadile ning avaldatakse. allakirjutanute nimed pannakse kirja ka tänase istungi protokolli. esimene allakirjutanu kirjalikule deklaratsioonile on härra Luhan, tema saabki praegu sõna. He's not there apparently er ist nicht hier an meiner erklärung ändert sich damit aber nichts. teda ei ole praegu kohal aga see ei muuda tegelikult midagi aa ah, siiski ta on kohal härra luhan palun teie kirjalik deklaratsioon sai piisava hulga allkirju seega palun kommenteerige lühidalt armsad kolleegid ma tahaksin tänada kõiki neid, kes kirjutasid kirjalikule deklaratsioonile number kakskümmend alla. seal kutsutakse muuhulgas ka üles komisjoni ja nõukogu õhutama teaduslikule koostööle skleroosis multiplexi valdkonnas, äh, samuti äh, paindlikumale tööhõivepoliitikale. soovitakse, et äh, koolitataks selles valdkonnas paremini ka medõdesid ning soovitakse õhutada arutelusid ja tegutsemist ka Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides krooniliste haiguste, sealhulgas skleroosis multiplexi üle. suur tänu! suur tänu, härra Luhan! Läheme hääletuse juurde. vastavalt päevakorrale hääletame kõigepealt proua Sartori raportit, mis puudutab Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu